lugupeetud daamid ja härrad, nüüd salajane hääletus komisjoni liikme nimetamise kohta. tegemist on äh, härra Neemen Mimitsa nimetamise hääletusega, me ütleme kas jah või ei. sõna ma ei anna praegu mitte kellelegi, vaid me hääletame salajaselt ehk et põlema läheb teie hääletusmasinal ainult sinine tuluke. ärge hakake midagi küsima, vastake jah või ei või erapooletu, aga näha on ainult sinine tuluke. hääletus on alanud. kas kõik äh, kolleegid on hääletanud? küsin veel kord, kas kõik äh, kolleegid on äh, hääletanud? Okay. hästi, siis on hääletus lõppenud. viissada viiskümmend kuu-, viissada kuuskümmend viis poolt, kuuskümmend neli vastu, kuuskümmend neli erapooletut, sellega on härra Nimitsa sellega on härra Nimitsa kandidatuur kinnitatud ja nüüd saab sõna komisjoni nimel härra Rehn. Uh, lugupeetud uh, daamid ja härrad, vastavalt uh, artiklile kakskümmend üks Horvaatia liitumislepingus on nõukogu konsulteerinud Euroopa Parlamendiga ja hääletus, mis praegusel hetkel toimus, äh, näitab, et parlament on positiivselt meeletatud härra Mimitsa äh, nimetamise suhtes. me tervitame seda otsust ja nüüd nõukogu koos komisjoni presidendiga teeb viimased sammud selleks, et härra Nimitsa ametisse nimetada. täname Euroopa Parlamenti selle eest, et hoolitsesite äh, väärika tõhusa konsulteerimismenetluse eest, mistõttu komisjon saab nüüd äh, ette valmistada Horvaatia liitumise, mis toimub esimesel juulil. suur tänu, härra volinik, ütleb härra president nüüd järgmiseks äh, hääletus äh, meie täiskogu kalendri üle kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. kõigepealt soovis sõna saada proua Lülling selles küsimuses. teen väga lühidalt. tahaksin selgitada miks ma esitasin muudatusettepaneku koos teiste kolleegidega, ma tahaksin selgitada, millised tagajärjed sellel on, et me ei kiidaks siis heaks siin ebaseaduslikku kalendrit, tegemist on juriidilise, mitte poliitilise küsimusega, ma mitte lihtsalt ei hääleta kas selle poolt või vastu, et Brüsselis on lisatäiskogud, vaid et oleks kõik vastavuses ikkagi Euroopa Kohtu lahenditega, muuhulgas detsembris kaks tuhat kaksteist ning ühtlasi ka aluslepingutega. kui te vaatate seda kalendrit, siis te näete, et siin on üksteist täiskogu Strasbourgis, aluslepingutele vastavalt peab neid olema kaksteist, praktikas aga on võimalik valimisaastal lubada ühteteist täiskogu, seda lubas kohus Äh, konkreetse spetsiifilise erandiga, nii et selles osas mingisuguseid raskusi ei teki. kuid detsembris kaks tuhat kaksteist punktis viiskümmend viis Euroopa Kohus oma otsuses ütleb, et lisa täiskogusid ei saa organiseerida kui ei ole tehtud kaksteist täiskogu, sest et lõppkokkuvõttes lisatäiskogusid saab ikkagi äh, teha vaid siis, kui need on vajalikud, nii et nii et nüüd on ju äh, täiesti lubamatu see, et kaksteist äh, täiskogu valimisaastal on liiga palju, aga siis tehakse veel kolm lisa täiskogu äh, Brüsselis. nii et kui me oleme otsustanud üheteistkümne täiskogu kasuks, siis järelikult meil neid rohkem vaja olla, vaja ei ole, või siis kui me korraldame neid kaksteist, siis on meil võimalik ikkagi veel korraldada kolm lisa täiskogu nii et üksteist pluss null lisatäiskogu või siis kaksteist täiskogu pluss kolm lisatäiskogu. nii et kolleegidele oleks see asi siis selge ja lihtsustamise huvides oleme me teinud ettepaneku oleme valinud siis ühe lahenduse, oleksime võinud valida ka teistsuguse lahenduse. nüüd, kui seda muudatusettepanekut heaks ei kiideta, siis võib juhtuda, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kalender jälle läheb vaidluse alla Euroopa Kohtus ning et sellist väga, väga äh, negatiivset juhtumit vältida, siis ma kutsuksin teid üles hääletama selle muudatusettepaneku poolt, see on lihtsalt vajalik selgitus suur tänu, proua Lüling. daamid ja härrad, äh, palun üks hetk tähelepanu. proua Lüling, ma kuulasin teid väga tähelepanelikult. jah, otse loomulikult me oleme arut-, äh, arutanud pikalt ka seda, kas teie muudatusettepanek on üldse lubatav, ma ütlesin, et jah. Teie panite küsimuse alla kaksteist täiskogu osaistungjärku. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Euroopa Kohus aga ei rääkinud äh, sellest äh, ja üheksakümne seitsmendal aastal äh, võttis kohus juba vastu oma otsuse täiskogu osaistungjärkude kohta valimisaastal ja seal on selgelt kirjas, et üksteist täiskogu osaistungjärku on lubatud sellepärast, et need viis päeva, mis on valimiste päevad, neid võib äh, arvestada äh, ettekäändena selleks, et valimisaastal oleks üksteist täiskogu osaistungjärgu, seetõttu valimisaastatel on ka lisa minitäiskogud Brüsselis lubatud, sellepärast hakkame nüüd hääletama. kes toetab muudatusettepanekut number üks? kes on vastu? erapooletu? tagasi lükatud edasi. esimeste konverentsi äh, ettepanekud on sellega kinnitatud ja ka Karla, meie kalender on sellega kinnitatud. nüüd me katkestame hääletuse selleks, et alustada pidulikku istungit äh, koos Portugali presidendiga ja te kõik olete oodatud selles osalema Senhor Presidente da República Portuguesa. Portugali Vabariigi president.